liikmesriigiga. meie kõigi huvides on usaldusväärsemalt rakendada stabiilsuspakti. suur tänu, härra president, selle infotunni eest. kohtume järgmisel kuul infotunnil. ja teistel ja teistel aruteludel homme. tänan kolleegid teie küsimuste eest.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 austatud president, tänane arutelu Euroopa Parlamendis on seotud krediidireitingu agentuuride tegevuse ning nende mõjudega Euroopa ning maailma majandusele. Euroopa Liit ning Euroopa Keskpank on väljastanud mitmeid regulatsioone Moodile ja Fidži ja teistele reitinguagentuuridele on niiviisi antud õigus hinnata mitte ainult äh, äriühinguid, vaid ka Euroopa Liidu majandust ennast ja see on täiesti vastuvõetamatu poliitilisest vaatepunktist. kui kriis tekkis, siis Euroopa Liidu institutsioonid tunnistasid, et nende agentuuride roll on väga negatiivne. nii et võiks arvata, et komisjon piirab ning vähendab nende agentuuride rolli uue määrusega tuhat kuuskümmend kahe tuhande üheksandal aastal need agentuurid hakkasid alandama Kreeka reitingut ning tulemuseks oli, et äh, kreeklased pidid kaks korda suuremat intressimäära maksma kui varem. ning see tõi kaasa nõiaringi, millega ka kaasnesid äh, reitingute alandamised ning suurel hulgal spekulatiivset laenamist ning me teame selle tulemusi kõik. ning eile president Moody's üritas jällegi luua Kreeka majanduses negatiivset õhkkonda ning ka Eurotsoonis endas. selleks põhjust küll ei olnud aga nad äh, alandasid nelja punkti võrra Kreeka reitingut. nii et Moody's on üks äh, suur, üks suurtest Ameerika agentuuridest, mida Euroopa Liit ametlikult tunnustab ning äh, mis hindab ka liikmesriikide majandust. nii Euroopas kui Ameerikas on seoses hiljutise kriisi ning nende suure vastutusega seda küll hukka mõistetud ning äh, endised äh, Ameerika Kongressi analüütikud mõistsid selle ettevõtte samuti hukka, sest nende juhid sundisid neid läbi viima äh, halbade laenude positiivset hinnangut. ning meil on sedasorta äh, spekulaatorite Moody, SMP ja Fidži justkui püha kolmainus ning äh, selle negatiivsed tagajärjed on tohutud selle ettevõtte raames on kaotatud miljoneid dollareid, nad on kaasa toonud äh, subprime'ide kriisi ning äh, nende tõttu on ligi viiskümmend miljonit äh, dollarit kaotsi läinud. me kõik teame seda. aga kas on võimalik, et Ameerika eraõiguslik ning teatavate huvidega ettevõte hindab Euroopa Liidu majandusi? seda peaks tegema ametlik, avalik, demokraatlikult valitud asutus, mis ei oleks kuidagi seotud erahuvidega. aga isegi veel täna, daamid ja härrad, kuulame komisjonilt, et kogu see menetlus on aeglustunud ning kogu see spekuleerimine jätkub. on väljapressimisi ning äh, selle tõttu on majanduspoliitika toonud kahju töötajatele ning Euroopa Liidule tervikuna. Euroopa Parlament peab võtma oma vastutuse, Euroopa Liit peab sekkuma ning me kutsume üles nõukogu ning komisjoni võtma arvesse seda, mida Euroopa Parlament on öelnud ning äh, tegema õigusloomelisi algatusi selleks, et teha sellele olukorrale lõpp. Grazie, president, signor commissario. suur tänu, austatud kolleegid selle suulise küsimusega tahaksid sotsiaaldemokraadid juhtida parlamendi tähelepanu riigi, reitinguagentuuridega seotud probleemidele ning eesmärk on küsida komisjonilt, millised on järgmised sammud. meie toetame Euroopa reitinguagentuuri loomist. me arvame, et see oleks vägagi asjakohane ning äh, arvestades seda, mida härra Borosso ütles, tundub, et asi võtab juba ilmet. peab tunnistama, et krediidireitingu agentuurid on läbi viinud peaaegu võimatu ülesande. Nad on olnud olulised osalised nii finantskriisi esimeses osas kahe tuhande kaheksandal aastal pärast seda, kui Lehman Brothers pankrotistus ning on osalejad olnud samuti ka selle teises faasis Kreeka laenukriisis. kahe tuhande kaheksandal aastal mõningatel juhtudel nad isegi edendasid, soodustasid nende riskide müüki, mis olid seotud halbade laenudega ning nüüd nad äh, vähendavad Kreeka, Hispaania ja Portugali reitinguid. ja seda hetkel, mil leiavad aset läbirääkimised Euroopa Liidu, äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga ning Euroopa Keskpangaga ning tundub, et nende agentuuride mõju on olnud küllaltki laastav ning kahjustav. ma ei taha küll loomulikult agentuure sünnist-, süüdistada selles, et kõik halvasti läheb Euroopas, aga nad on alati olnud äh, kõige ol-, olulisemad äh, mit-, tegijad mitmetes äh, kriisides, Lehman Brothersi pankrot, Enron ja nii edasi. nii et nad tunduvad olevat kõikjal ning me loomulikult peame praegusest staatilisest lähenemisest kaugemale minema, nii et volinik, millal uuritakse seda sektorit? millal neid lähemalt uuritakse? härra Kooses on seda käsitlenud, me võtsime vastu raporti nende agentuuride kohta, aga nüüd meil on vaja sektoripõhist uurimist selleks, et lähemalt vaadata, milline on see vastuvõetamatu skandaalne olukord, mis on tekkinud kõnesolevas sektoris ja me peame selle olukorra lahendama, enne kui see veelgi halveneb. mingem sõnadelt üle tegudele. meil on vaja luua Euroopa krediidireitingu agentuur, aga lisaks sellele peame mõtlema ka sellele, millist rolli peaks mängima sõltumatu kontrollikoda, audiitorite koda, kes peaks hindama riikide võlakõr-, võlakirju ning vältima seda, et erafirmad mängivad liiga olulist rolli. proua Merkel on palunud, et Euroopa Liit koostaks ettepaneku selleks, et tugevdada konkurentsi krediidireitingu agentuuride turul. on kahju, et Euroopa Ülemkogus, kus äh, Sarkozy ning Merkel istuvad kõrvuti, et äh, selle tegevus aeglustab finantsjärelevalve paketi alast tööd et see aeglustab ka Euroopa Järelevalveameti, finantsturgude järelevalveameti loomist. nii et äh, härra Sarkozy ning proua Merkel selle asemel, et kirjutada äh,, et teha ettekirjutusi härra Borossole, peaksid seda tegema endale. volinik Barnier on siin olnud algusest peale, suur tänu, et tulite paar minutit hiljem saate sõna, aga tere tulemast! järgmine kõneleja on Jean-Paul Gozes. tänan, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. reitinguagentuuride teemaga on parlament tegelenud juba eelmise ametiaja lõpul ja ma tahaksin parlamendi ja komisjoni reaktsioonist rääkida. kuivõrd võeti vastu reitinguagentuuride määrus, täna tõstatame taas selle küsimuse tuginedes äh, sellele, mida me oleme täheldanud nende reitinguagentuuride rolli kohta kriisi ajal. Neile võib ette heita seda, et nad ei suutnud kriisi ette näha, nende hinnangute volatiilsust ja nende äkilisi teateid, eriti kui tegemist on olnud riigi võlakirjade hindamisega. kuid asjale tuleb läheneda kainelt, kõigepealt reitinguagentuurid hindavad tooteid, mis mis edastatakse investeerijatele, selles ei ole midagi šokeerivat. investeerijad investeerivad äh, ja neil on ka õigus seega teada, millised riskid või raskused võivad olla seotud nende investeeringutega. olukord on aga kahemõttelisem siis, kui need, neid reitinguid kasutatakse pankadevahelises reguleerimiseks selleks, et määratleda, milline peab olema pankade omakapital teatud investeeringute suhtes selles mõttes kahe tuhande üheksanda aasta määrus ei too vastust, sest, sest äh, siin tegeldakse nii litsentsi kui reguleerimisega. kas reiting on legitiimne? jah, kuid kas on seda õige levitada sellisel viisil, nagu reitinguagentuurid seda teevad, on küsimus. ma rõhutan, härra volinik, et, et te avaldasite teksti, mis puudutab äh, Euroopa reitinguagentuure, arvestades uut äh, finantsmäärust. tulevikus tuleb vastata järgmistele küsimustele, kõigepealt konkurents agentuuride vahel. minu seisukoht on, et ei piisa sellest, kui me lihtsalt kinnitame, et me looma, loome Euroopa avaliku krediidireitingu agentuuri, isegi kui see on avalik. kui, kui see lihtsalt suhtub natuke leebemalt kui teised agentuurid rohkem tuleb keskenduda nendele küsimustele, nendele tingimustele, kuidas agentuurid oma reitingud avaldavad, on reitingud erafirmade kohta, on reitingud riigi võlakirjade kohta. rõhutaksin just riigi võlakirjade aspekti. asutus, kuivõrd, mida, mis hakkab teostama järelevalvet, nagu parlament seda soovis, on uus finantsteenuste järelevalveasutus ja ma arvan, et äh, sellele tuleb anda võimalus mitte ainult teostada tõhusat järelevalvet, vaid kui tegemist on ka riikide võlgadega, äh, peab olema süsteem, mis võimaldaks kontrollida ilma tsenseerimata seda viisi, kuidas reitinguagentuurid levitavad oma reitinguid, mis on seotud riigi võlakirjadega. ei saa lubada, et äh, nagu senini viisteist minutit enne tulgude surgemist alandatakse mõne riigi reitinguid, millel on väga negatiivsed tagajärjed. tuleb luua süsteem, mis on ennetava iseloomuga, mis sunniks reitinguagentuure järelevalvajatele öö, teatama, millistel tingimustel nad kavatsevad teatada oma reitingud, et agentuur võiks siis kontrollida, kas kinnipeetud on tavamenetlusest ja eelkõige seda, kas levitamise tingimused, avalikustamise tingimused ei, ei häiri riigi võlaolukorda. ettevõtete olukord on teistsugune kui riikide olukord. Neile tuleb läheneda erinevalt, mõned puudutasid kontrollikoda, millist ei eksisteeri kõikides liikmesriikides. härra president, härra volinik, selline on meie küsimuste sisu, kuidas parandada reitinguagentuuride toimimist ja informatsiooni levitamist ja kuidas parandada konkurentsi tänu? tänan, härra Koses, järgmine kõneleja on proua Kular. neli minutit. tänan, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. Te olete pärit riigist, kus reitinguagentuurid tekitavad alati teatud emotsioone nagu giid Michelin, kes määratleb, millised on parimad restoranid. me ei ole reitinguagentuuride tegevuse vastu, iseenesest see võimaldab ka elutervet võistlust seega ma olen igati nõus sellega, mida ütles Jean-Paul Gauzes, tegemist ei ole äh, reitinguagentuuride häbimärgistamisega, me peame lihtsalt uurima, millistel, millistes tingimustes nad tegutsevad. antud juhul on asutustega, millel on vägagi suur võim, seega tuleb uurida, kuidas nad töötavad. Jean-Paul Gauzes ütles juba, mida ma tahtsin öelda, on erinevus reitingute vahel ettevõtetele ja riikidele kuid mõlemal juhul tekib sama probleem, ehk siis kas meetod, mida kasutatakse, on õige, kas tuginetakse õigetel kriteeriumitel selleks, et hinnata ettevõtte tegevust või seda, kuidas riik haldab oma võlga ja teiseks, kas on tagatud piisav läbipaistvus selle seose vahel, mis ühendab reitinguagentuuri ja hinnatavat. sellega tuleb tegeleda, seda tuleb reguleerida ja me täna ja me kavatseme ka jätkata selles suunas, kus parlament on juba alustanud tegevust eelmisel ametiajal Jean-Paul Gauzessi raportis. selles kontekstis on väga oluline, et me jätkaksime tööd, mida parlament on juba alustanud. ma jagan seisukohta, et Euroopa reitinguagentuur tänasel päeval ei ole tingimata prioriteet number üks. tähtis on tagada, et järelevalve nagu ta on olemas täna, oleks reguleeritud. ja, ja paar sõna ka Euroopa väärtpaberituru järelevalve asutuse kohta, mis on loomisel, ma olen üks äh, finantsjärelevalve raporti, äh, raportööridest ja ma tahaksin teha üleskutse liikmesriikidele. eesistuja ei ole siin, riik ei ole siin küll kohal, kuid ma tean, et need sõdumid edastatakse, härra volinik ja me hindame ka teie tööd selle teema edasiviimisel. ma arvan, et liikmesriigid peavad suhtuma küsimusse tõsiselt. ei saa teha pidulikke avaldusi meedias, olles äh, häiritud teatud reitinguagentuuride otsuste tagajärgedest, kuid samas, kui jutt on väärtpaberi järelevalveasutuse loomisest, äh, loobitakse koikaid kadarat, kaikaid kodaratesse Euroopa tasandi asutusel peab olema ka pädevus siis kontrollida reitinguagentuure, see peaks olema üks nende, selle tähtsamatest üle, ülesannetest. me soovime ka teostada järelevalvet äh, turuinfrastruktuuride üle, kompensatsioonikodade üle, siin puudub järelevalve läbipaistvuse üle turgudel, me ei ole va vastu konkurentsile, kaugel sellest, ega, ega võistlusele äh, kuid viis, kuidas nende, kuidas ettevõtete ja riikide tegevust hinnata, peab alluma läbipaistvuse reeglitele. seega me julgustame teid minema edasi, julgustame liikmesriike mitte takistama AMF-i loomist, sest pidev, sest läbi vetode võib tekkida olukord, kus me ei suuda teostada järelevalvet selle üle, mida me tahame kontrollida. suur tänu, härra volinik. Merci, madam Goulart. Now we will hear the view of the commission. Commissioner Barnier, please. Merci, monsieur le président. volinik Barnier, palun aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt siiralt tänada fraktsioone, kes tegid sedasorti küsimuste osas algatuse. härra Pikela, härra Kosessa, proua Goulart ja teised, kes sõna võtavad, mõistavad, et tegemist on äärmiselt olulise sõnaga ning nõustun teiega. ning võite olla veendunud, et olen pühendunud sellele teemale nagu ka teistele teemadele, mis puudutavad kriisist saadavaid õppetunde ning ka läbipaistvust, millele ettevõtetel ning kodanikel on õigus. kahekümnendal aprillil käsitlesin seda küsimust teie ees, rääkisime reitinguagentuuridest. Nad mõjutavad olulisel määral majanduse ning finantsturgude toimimist. kui ülesandeks on kontrollida, kas mõni toode, ettevõte või ka mõni liikmesriik on hea majandusliku seisu juures või mitte, siis loomulikult nõustute, et kui me tahame seda nii-öelda probleemi palavikku mõõta, siis äh, kraadiklaasi lõhkudes me probleemi ei lahenda. ning äh, mõnikord võib maja, maja minna isegi mitmeid kraadiklaase olukorra kontrollimiseks. ning minu arvates peab kindlasti vaatama täpsemalt, kuidas see kraadiklaas toimib. ehk siis, kuidas toimivad need reitinguagentuurid, kes mängivad olulist rolli ettevõtete ning riikide majandusliku seisu hindamisel. ning kriis on näidanud, teil on õigus, et nende toimimine ei ole alati olnud väga eeskujulik ning mõnikord on see kaasa toonud tõsiseid tagajärgi. austatud saadikud, tegemist on valdkonnaga, milles G kakskümmend on teinud mõjukaid otsuseid ehk siis luua äh, juhtimisreeglid ning tuletan meelde, et kriisi hetkel mitmed teist, äh, proua Kuse-, Kular ja härra Koses, tuletasid meelde, et komisjon võttis vastutuse kiiresti enda õlule ning tegi reitinguagentuuride tegevuse järelevalvest ühe viimase kahe aasta prioriteedi. kahe tuhande üheksanda aasta septembrist äh, alates, ehk siis aasta pärast Lehmani pankrotti, võeti vastavad sätted vastu ning äh, neid toetas ja parandas parlament, suur tänu härra Kosessile selle eest ning nende eesmärk oli vastata küsimustele, mis seostusid reitinguagentuuride toimimisega ning lahendada mõningaid probleeme. see tõi kaasa kõikide agentuuride re kohustusliku registreerimise, mis tegutsevad Euroopas ning äh, teostati ka tõhusat järelevalvet nende üle, selleks et maksimaalselt vältida huvide konflikti, selleks et äh, parandada reitingute kvaliteeti ning nende metoodikat ning selleks, et tagada, et nad toimivad läbipaistvalt. daamid ja härrad, olen veendunud, et need uued eeskirjad parandavad kindlasti reitinguprotsessi läbipaistvust, sõltumatust ning kvaliteeti ja see puudutab ka äh, liikmesriikide ning finantsasutuste äh, võlakirju. kaks nädalat tagasi, ehk siis teine etapp oli see, teisel juunil komisjon, põhinedes minu ettepanekul, võttis vastu reitinguagentuuride alaste eeskirjade muutmise selleks, et luua ESMA ning anda sellele ainupädevus teostada järelevalvet reitinguagentuuride üle, aga esmat veel ei ole olemas. ning olen nõus sellega, mida ütles proua Kulao. me peame, nagu ka äh, La Rosieri paketi juht hiljuti ütles, et me peame tagama täiendava dünaamika nõukogu ning parlamendi vahel selleks, et rakendada ellu seda, mida välja käidi ehk siis luua need kolm sõltumatut asutust esimeseks jaanuariks järgmisel aastal. me ei ole veel nii kaugele jõudnud, me peame tegema jõupingutusi ning kutsun üles teid, nõukogu ja parlamenti oma äh, seisukohti lähendama ning äh, loomulikult kindlasti mina teen kõik selle nimel, et seda dünaamikat ja kompromissi edendada. selleks, et äh, suurendada ka konkurentsi ning läbipaistvust reitinguagentuuride puhul, võeti vastu säte selleks, et äh, parandada ligipääsu informatsioonile, mis puudutab äh, kõiki reitinguagentuuri, kes avaldavad reitinguid, mida ei ole taotletud. ehk siis, kui üks agentuur saab teavet reitingu koostamiseks, siis teised agentuurid samuti saavad seda teavet kasutada selleks, et oma reiting koostada. see on siis praegune olukord. aga sellest ei piisa. aina enam mõistetakse Euroopas ja kogu maailmas, et need puudujäägid, mis iseloomustavad praegust reitinguprotsessi, mida rõhutas ka kriis, ei ole leidnud piisavat lahendust ning nõustun härra Schultisega selles osas. seetõttu palusin, et minu talitused alustaksid uut mõttetööd, mis puudutab kogu reitinguagentuuride ülesehitust ning rolli ning selles raames järgmistel kuudel viiakse läbi analüüs või uurimus, mis on väga objektiivne ning täpne ja mis uurib seda, kuidas toimivad agentuurid ja seda võttes arvesse uut õigusraamistikku, kuigi seda ei ole veel täiel määral ellu rakendatud, peab ootama detsembrikuu algust selleks. ma arvan, et daamid ja härrad, probleem seisneb selles, et see turg on Vetma ei ole piisavalt mitmekesine, ta on pi-, liiga kon-, kontsentreeritud, seal ei ole piisavalt konkurentsi ning see on murettekitav. praegu ei ole veel otsustatud ühe konkreetse variandi kasuks aga komisjon kaalub erinevaid struktuurimeetmeid, sealhulgas Euroopa sõltumatu reitinguagentuuri loomine. ning ütlen siin, et äh, isiklikult ma toetan pigem seda ja see peaks puudutama riigi võlakirjadega seotud riske, nagu härra Koses just enne ütles. ja proua Kular samuti ning ka härra Pitella. veel üks struktuurimeede, mida kaalume, on sõltumatute avalike asutuste osalemine reitinguprotsessis. ehk siis riigi võlakirjade probleem, millest me räägime Kreegi ja Kreeka ja teiste puhul, väärib spetsiifilist tähelepanu selleks, et tagada, et kasutatavad meetmed on õiged ning asjakohased. hoolimatus pankade poolt ning teiste finantsasutuste poolt, e, teistsuguste kriteeriumite olematus selleks, et tagada usaldusväärsus, on samuti midagi, mis väärivad tähelepanu ning praegune ülesehitus, mille kohaselt reitingud on ette nähtud finantsmäärust raamistiku poolt, on samuti midagi, mida peab lähemalt käsitlema. see on siis praegune olukord, komisjon töötab kõikide raskete küsimuste kallal praegu ning esimesed suunised töötame välja septembrikuuks, samal ajal käsitleme ka teisi olulisi teemasid, mis puudutavad läbipaistvust ning järelevalvet seoses tuletistoodete ning äh, edasimüügiga ning äh, selle aasta lõpus teeme ettepanekuid ning äh, kindlasti ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses. proua Kular, nõustun sellega, mi-, millega tegeles ka juba teie eelkäija, et äh, kõigest sellest ei piisa, peame minema kaugemale selleks, et suurendada läbipaistvust, vältida huvide konflikti ning tagada, et need reitingud on mitmekesisemad ning usaldusväärsemad. suur tänu! Thank you, Commissioner. Now we will hear the speakers for our political group. We will start with the Socialists and Dep-. suur tänu, al-, al-, alustame nüüd fraktsioonide nimel kõnelejastega, kõnelejatega, Sanchez Presedo kolm minutit. suur aitäh, härra president, härra volinik. Briti konjunktuurid polnud suutelised subprime turgude kriisi ennustama eeskätt Lehman Brothersi kollapsi puhul. Neil puudus tegutsemisel läbipaistvus ja Euroopas puudub tegelikult ettekujutus reitinguagentuuride tegevusest. ma leian, et komisjoni ettepanek on suunatud sellele, et olukorda parandada. see tähendab, et alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist asub tööle järelevalveasutus. kui me räägime riikide võlakirjadest, siis me, tekib taas äh, reitinguagentuuride küsimus see tähendab, me peame täpselt vaatama, milliseid andmeid nad kasutavad ja kuidas nende andmetega ringi käivad sageli on ju nii, et reitinguagentuurid on lisanud oma tegevusega õlitulle. ja kui näiteks riigi keskpank on seisukohal, et on vaja terviklikult terviklikult olukorda kontrollida riigi võlakirjade ja riigivõla osas, siis reitinguagentuurid käitusid teisiti ja otsustasid oma informatsiooni avaldada, tehes seda ebasobival ajal. meie jaoks äh, on oluline, et siinkohal peetakse kinni äh, ka kõikidest demokraatlikest printsiipidest, sest need küsimused on olulised elanikkonna pensionäride jaoks ja seetõttu peaks reitinguagentuuridel olema ka teatud vastutus oma tegevuse eest. kui meil on tegemist hinnangu andmisega riigi võlakirjadele eraõiguslike ettevõtete, eraõiguslike reitinguagentuuride poolt, siis on ju tegemist olu-, lubamatu olukorraga, sest tegemist on ju agentuuridega, kes teevad oma tööd oma äh, valdkonnas, kuid äh, nad on äh, saanud endale õiguse hinnata liikmesriikide majanduse olukorda ja nende tegevus läheb sageli vastuollu sellega, mille po-, mille suunas soovivad liikuda Euroopa asutused ja institutsioonid. seetõttu meil peaks olema võimalus reguleerida reitinguagentuuride tegevust nii, et nad tegutseksid vastutustundlikult ja et nende tegevus oleks läbipaistev. see tähendab seda, et meil peab olema kontroll reitinguagentuuride tegevuse üle seetõttu peab meil olema selge ettekujutus sellest, kuidas reitinguagentuurid toimivad. ja meil on tarvis seadusandlust niimoodi täiustada, et nende tegevuspõhimõtted oleksid arusaadavad. proua Pauls, Aldo. suur tänu, volinik. mitte väga ammu räägiti sellest, et reitinguagentuurid ei, ei oleks tohtinud Kreeka reitingut alandada, vaadake, mis nad tegid, eurole öeldi. aga mina ütleksin, kas oleks, ongi mõtet enam kulutada sõnu selleks, et rääkida huvide kokkupõrkest, kui riigid ise oma võlga hindaksid. täna hommikul, kui me arutasime statistikat, siis volinik Rehn ütles, et eile Moody's reitingu alandamine ei olnud õigeaegne ja et see mõjutaks komisjoni suhtumist reitinguagentuuride määrusesse, mul on väga kahju, ma mõistan seda frustratsiooni, kuid mina mõtlesin, kas te olete hulluks läinud? ma ei taha reitinguid, mis on sobivad, ma tahan neid, et nad oleksid sobivad investeerimispankadele või keskpankadele. reitingud on olnud liiga mugavad reguleerijatele, selleks et neile toetada. Ave avaliku agentuuri mõttel on teatud jumed, kuid kuidas me tagame sellest, et me saame üle poliitilisest sekkumisest, kui pangakapital on ohus ja sellel on omad makromajanduslikud tulemused. meil on veel teatud maa käia, uurimaks suutlikkuse ja sõltumatuse aspekti, kuid ma olen kindel ühes nimel et äh, ettevõtete juhtimise põhimõttel on oma osa nii ava- kui, avalikus kui erasektoris. see käib ESMA ja ka teiste eessaade kohta, tänan. suur tänu. ja nüüd kolmeks minutiks härra Kiigold. suur aitäh. härra president, härra volinik, tahaksin rääkida tingimata saksa keeles ja ma tahaksin rõhutada, et kriisid, mida oleme kogenud, näitavad ja osutavad, et meil on terve rida keskseid lahendamata küsimusi. ma tahaksin viidata teatud aspektidele. asi on ju selles, et äh, reitinguagentuurid püüavad määratleda riske ja püüavad väita, et nad oskavad seda teha teistest paremini sellest järeldub, et nende otsuste kaal võrreldes kõikvõimalike teiste hinnangutega on hoopis teises suurusjärgus. kriis näitas ka seda, et meil on kujunenud turul välja oligopoolne olukord. see tähendab, et meil on tarvis laiendada reitinguagentuuride hulka ja nendevahelist konkurentsi, nagu ka teie sellele, härra Barnier, viitasite. kolmandaks senise diskussiooni käigus ei ole me selgelt endale aru andnud, milline on olukord reitinguagentuuridega. meil on tegemist olukorraga, kus reitinguagentuuride arv on väike ja nemad annavad kõik hinnangu ja saavad selle eest veel ka tasutud, see oleks täpselt samasugune olukord, kui kõrgkoolis valiksid õppejõud välja endale üliõpilased, kes siis neile maksaksid neile antavate hinnangute eest. ma arvan, et komisjon, ma tean, et komisjon on äh, Eh, sellise olukorrale lõpu tegemiseks mm, teinud suuri jõupingutusi ja kavandab uusi seadusandlikke reeglistikke, kuid eh, me peame tingimata kogu reitinguagentuuride süsteemi reformima vähemasti selles osas, mis puudutab reitinguagentuuride õigust eh, anda hinnangut riigi võlakirjadele ja riikide majanduslikule seisule me peaksime sellisele süsteemile lõpu tegema. meil on vaja öö, äh, jõuda olukorrani, äh, kus öö, äh, meil on, oleks öö, avalik õiguslik institutsioon, kes annab äh, hinnanguid, mitte et meil oleks eraõiguslik institutsioon, kes annab riikidele tervikuna hinnanguid, siis me saaksime äh, lähene-, äh, siis meil õnnestuks luua olukord, kus tõepoolest antavad reitingud aitavad majanduse edendamisele ja väärtpaberiturul toimuvale kaasa Äh, ma loodan, et äh, me kõik ühiselt äh, lahendame probleemid, mis on tänasel päeval komisjoni ja nõukogu ja parlamendi ees selleks, et me suudaksime järjekindlalt lahendada siin selles valdkonnas lahendamata küsimused. aitäh. nüüd palun proua Swinburne. suur tänu, härra president, volinik Barnier juba ammu finantskriisi alguses oli selge, et reitinguagentuuride tegemata jätmised olid väga olulised. sellega tegeles ka Euroopa Liit ühe esimese küsimusena. direktiivi ajakohastamine, eriti USA agentuuride suhtes, on teretulnud. uurimaks nende tegevust, reitinguagentuurid on äärmiselt võimsad organisatsioonid ja suudavad Äh, mõjutada turge oma reitingute muudatustega. seega on tarvis tagada nende sõltumatus, kuid igasugused reitinguotsused, mis toovad endaga kaasa miljardite eurode vood, ei tohiks tulla turgudele üllatusena. näiteks reitinguagentuurid peaksid avaldama oma stsenaariumi analüüse selleks, et parandada turgude läbipaistvust ja vähendada šokke. tuletagem aga meelde, milleks üldse reitinguagentuurid on loodud, selleks, et hinnata äh, pankroti ohtu, olgu siis tegemist ettevõtete või riikidega, kaasa arvatud finantsinstitutsioonid või isegi suveräänsete riikidega. me ei tohiks süüdistada reitinguagentuure legitiimse informatsiooni jagamise eest, me ei tohiks neid kasutada ka vabandusena äh, turgude reaktsioonile meie riigieelarvete kohutavale olukorrale me peame esitama küsimuse, miks turud, investeerijad ja firmad ja riigid nii sõltuvad reitinguagentuuridest, selle asemel, et nad ise koguksid informatsiooni. iseäranis, miks domineerivad kolm reitinguagentuure, kuigi tegelikult neid on olemas rohkem? kui me oleme nendele küsimustele vastuse leidnud, siis viis, kuidas me reitinguagentuuridelt aru pärime, muutub teistsuguse, selle tähendus muutub, tänan. Thank you very much, madam Swinburne. suur tänu, proua Swinburne. ja nüüd härra Klute. jah, tänkusin. aitäh, härra esimees. ma tahaksin meile kõigile veel meelde tuletada, et eile õhtul alandati Moody'se poolt taas Kreeka riigi reitingut me ju kõik teame, eh, kui suure surve all on Kreeka valitsus pidanud tegutsema viimastel nädalatel. me teame, et Euroopa Liit on pannud kokku seitsmesaja viiekümne miljardi euro suuruse abipaketi selleks, et Kreekat sellest olukorrast välja tuua, vaatamata sellele alandati Kreeka riigi reitingut. nüüd palun eh, ka Hispaania, kes tegi eh, kokkuhoiu meetmed rakendas ka Hispaania reitingut alandati, seetõttu me peaksime endalt äh, küsima, kas palaviku termomeeter on tõepoolest sobiv kujund ja vahend. asi on ju patsiendis Äh, äh, ja see palaviku mõõtmine ainuüksi ei paranda patsiendi seisundit. Äh, ma leian, et see tegelikult on lubamatu, et riigid, kes teevad niisuguseid jõupingutusi, et nende riigireitingut vaatamata sellele alandatakse seega ma tahaksin meelde tuletada, et riigireitingu, et reitinguagentuurid ei, ei, ei suutnud ette näha äh, Äh, kriisi, nad ei suutnud prognoosida nende kriiside kõrget riskitaset. selles mõttes on krediidireitingu agentuurid tegelikult oma tegevuses läbi kukkunud. ja ma tahaksin rõhutada, et nende riikide krediidireitingut alandati, vaatamata sellele, et nad on teinud niisugusi jõupingutusi. Neid lihtsalt äh, surutakse alla, nad ei saa tegut-, vabandage palun, ma arvasin, et mul on rohkem aega. ma arvan, et ma võiksin veel lisada et riike ja ettevõtteid ei saa seada ühele pulgale ma leian, et on ebapiisav, kui me lihtsustame olukorda, meil on tarvis põhimõtteliselt lahendada riigi, lahendada reitinguagentuuriga, agentuuride tegevusega seonduv, aitäh. härra Blum, palun. no Can you hear me now? Thank you very much. Sorry about suur tänu, austatud volinik. reitinguagentuurid müüsid oma hinge kuradile juba paar aastat tagasi, siis kui nad hakkasid juhtima ettevõtteid, mille võlakirju nad hindasid. ning loomulikult tõi see kaasa igasuguste reitingute langemise. paljud reitinguagentuurid aga palkavad inimesi, kes ei oska bilansse üldse lugeda ja tõlgendada. ning paradoksilise, paradoksaalselt äh, investeerimisfondid tavaliselt avastavad äh, tõe numbrite tava, tagant. Nemad näiteks paljastasid Enroni, aga numbrite tõde võib olla ebapopulaarne, eriti siin, just nimelt seepärast me vihkame neid agentuure aga isegi reitinguagentuurid äh, kokaiini nuusutavad noored teavad, et Portugal, Kreeka ja teised on pankrotistunud. kaputt on kaputt igas keeles. ja need reitinguagentuurid, mille eest, mille tasu me ise maksame, on hinnanud Euroopa Liidu läbikukkunud majanduste võlakirju. tahaksin teada, kelle eest nad vastutavad ja tsiteerides siin mõningaid majandusajakirjanikke, peab ütlema, et mitte kellegi ees. Nad on olnud justkui katseloomadeks tohutu suures majanduskatses, nad justkui hävitavad kogu selle süsteemi ning kes võiks neid selles süüdistada? Marine Le Pen, kaks minutit. Oh, austatud president, austatud kolleegid, reitinguagentuuride kahjulikkust ei pea enam tõestada riikide võlakirjade kriis on seda tõestanud. pimedaks jäädes olukorra ees käitivad, käituvad need reitinguagentuurid justkui kriisi tekitajad ning äh, soovitused on jäänud äh, senimaani vaid paberile ning Euroopa Liidu institutsioonid peavad jällegi kriisiolukorras üritama tegutseda. meie le toodud ettepanek üritab vältida huvide konflikti ning toob kausa, kaasa Nõukogude Liidu laadse hüperregulatsiooni ning härra Barroso väljendatud soov allutada reitinguagentuurid Euroopa Keskpanga järelevalvele ning komisjoni järelevalvele on, on täiesti illusoorne, eriti sellest ajast saate, kui härra Trichet veebruaris ütles, pankade bilansside saneerimispüüdled nõuavad suurt konfidentsiaalutsust ehk siis läbipaistmatust ning saladust. on selge, et me tegeleme probleemi mõjude tagajärgede, mitte selle sisuga. emitendid, kas nad peavad kinni maksma ametid ning kõik need soovitused ei lahenda neid probleeme. senikaua, kuni ei takistata reitinguagentuuride võimalusi osta ning müüda, müüa kapitalivahendeid, kahjustab see olulisel määral meie majandust. igatahes peab siin lõpule tegema täitmata lubadustele ning lõpu tegemas turgude spekulatsioonile ning ainult siis näeme et reitinguagentuuridel ei ole mingit kasu enam. härra Skikluna, kaks minutit. härra president, hiljutine rünnak reitinguagentuuridele rünnates ajastust ja reitingute all, alandamist võib tunduda liialdatuna, kuid reitinguagentuuride vead on nüüd hästi teada ning äh, kõik siin parlamendis on ilmselt sellega nõus. kõrgeid hinnanguid on antud pankadele, mis läksid pankrotti. nüüd on ajad muutunud, Euroopa väljavaated on kesised ja nüüd liigutakse teises suunas. seitsmesaja viiekümne miljardine pakett isegi ei suutnud neid veenda, tundub me peame ettevaatlikult siiski reageerima, selleks et me ei jääks muljet, et me tulistame sõnumitoojat. on kindel, et kui reiting on liiga kõrge või ka liiga madal finantstoodete osas, reitinguagentuuride mõju rahvusvahelisetel finantsturgudel on tohutu. Nad, nad hoiavad pantvangis riike ja selle töötajaid ja nende töötajaid, sellel on ka poliitilised tagajärjed, millega tuleb tegeleda. me peame mõistma, kuidas reitinguagentuurid loovad ja müüvad reitinguid. peame mõistma seda probleemi, teiseks agentuuride arv ja nendevaheline konkurents. kui pangad ja finants institutsioone tuleb reguleerida, miks siis mitte reitinguagentuure, eriti arvestades nende struktuuri, struktuure, mis, mis äh, tugineb olikopolile. lahendusi leida pole siiski lihtne, seega mõelgem kainelt, leidkem õige lahendus, ärgem reageerigem lii-, ärgem reageerigem üle, sellel võivad olla tõsised tagajärjed. suur tänu! ja nüüd härra Klints, poolteist minutit. härra volinik. reitinguagentuurid on viimase aja majandusarengutes mänginud kuulsusetut rolli. Need on sattunud huvide konflikti, nad on langetanud eh, tsüklilistes majandusarengutes ebaõigeid otsuseid. Nende otsused on vähekuulsusväärsed. ma tahaksin loota ja ma loodan, et ka teie arvate nii, et me peaksime looma Euroopa reitinguagentuuri, looma selle kui fondi. see peab olema iseseisev igasuguse poliitilise mõjutuseta ja selline sõltumatu fond, sellise sõltumatu fondina tegutsev äh, Euroopa <clears throat> reitinguagentuur äh, suudaks tegutseda nii, et äh, kõik need finantstooted, mida Euroopa väärtpaberiturul pakutakse, peaksid saama selle agentuuri hinnangu Äh, kui ma räägin selle äh, tulevase agentuuri äh, iseseisvusest, siis ma saan loomulik-, siis ma olen loomulikult veendunud, et see peab olema ka finantsiliselt iseseisev struktuur, kelle ülesandeks oleks tegelikult oma ülalpidamiseks ise vahendeid teenida me peaksime aga enne seda otsustama, kas me ei peaks mitte kitsendama reitinguagentuuride volitusi, tänan. suur aitäh, palun proua Ford. Um... suur tänu, ma tervitan tänast arutelu. me peame mõtlema reitingute usaldusväärsusele ja kuida-, kuidas äh, suhtuda konkurentsi, kuidas suhtuda huvide konflikti makstud reitingute korral, kuid on alati olnud igale investorile teada, et see potentsiaalne konflikt oli olemas ja et reitingud ise ei ole mingid soovitused ostuks või müügiks. pidagem ka meeles, et selleks, et saavutada eesmärk aastaks kaks tuhat kakskümmend, vajab Euroopa Liit investeeringuid. see eeldab turgude usaldust. reitinguagentuurid on tähtis osa selles kui reitingud toimivad, siis nad suurendavad kapitali turgude ligipääsetavust, laenajatele madalad intressimäärad ning see võimaldab kokku hoida ka maksumaksjate raha riikide puhul. see on, nad on investeerijatele ka suuniseks. pidage meeles, et Euroopas kolme A-d ei ole mitte kunagi, selles ei ole mitte kunagi eksitud sellise hindega. isegi praeguse kriisi puhul struktureeritud kriisi võla puhul on see on see üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti, tähendab see seda et, et üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti kolmekordsest aasta ei ole ebaõnnestunud. me peame mõtlema reitinguagentuuridele, kuid ärgem unustagem, et nad ei eksi mitte päris kõiges. Thank you, our next speaker. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Morgantini, üheks minutiks härra Morganti. ma tänan, härra president, ma olen veendunud omalt poolt, et tuleb parandada läbipaistvust ja vastutust reitinguagentuuride puhul, kuid ma ei jaga kõigi nende seisukohta, kes tahaks piirata nende tegevust ja rolli. reitinguagentuurid on loomulikult teinud vigu riskide hindamisel, kuid ma leian, et need vead tulenevad finantsinstitutsioonide te-, lünkadest ja, ja pargasüsteemi puudustest. ma usun vabasse turgu, ma usun, et tuleb tagada konkurents, mis oleks veelgi suurem, kaasa arvatud reitinguagentuuride puhul. Euroopa reitinguagentuuri loomine oleks märk, mis näitaks, et avalik sektor soovib äh, turgudele domineerida ja sellega on seotud teatud riskid agentuuride jaoks. me teame, et äh, olukord on seotud majandusega. Euroopas vastu võetud poliitikad näitavad, et on võimalik asendada reaalmajandus finantstegevusega ning et ja nüüd proua Podimata. suur tänu, president, volinik. tänane arutelu Äh, kus me arutame, kuidas teostada järelevalvet reitinguagentuuride üle ja nende tegevuse üle, on eriti tähtis pärast eilset Moody's otsust nelja punkti võrra alandada Kreeka reitingut. see ei ole sugugi mitte esimene kord viimastel kuudel, kus Kreeka reitingut on alandatud olulisel määral. eilne samm aga on selgelt äh, provotseeriv. siin ei arvestata ühtegi edusammu, mida on tehtud Kreekas, rakendades majanduse taastamise kava ja võetud meetmeid. troika liikmed Ateenas äh, tunnustasid neid meetmeid ometi. ei võetud arvesse stabiilsust toetavaid meetmeid ega seda, et kümme miljardit eurot on kulutatud sellele, et Kreeka majandusel, majandus taas käivitada. volinik, Euroopa Keskpanga president ja Deutsche Panga president ja komisjoni president on tunnustust avaldanud Kreeka valitsusele saavutatud kokkuleppe elluviimise eest ja euro toetamise eest, samal ajal Moody alandab Kreeka reitingut mis annab vastupidise tulemuse, see on samm, mis rõhutab huvide konflikti. see mitte ainult ei õõnesta Kreeka jõupingutusi eelarve tasakaalu poole liikumisel, vaid see on ka stiimul spekulaatoritele turul, et nad jätkaksid Kreeka majanduse õõnestamist ja Eurotsooni õõnestamist tervikuna. seega taaskord näeme me kinnitust, et krediidireitinguagentuurid hin-, annavad oma hinnangud ilma, et nad äh, hindaksid oma hinnangu poolt antud stiimuleid ja see on tõsiseks küsimuseks, arvestades demokraatiat, Euroopa ja maailma vastutust. selle kohta võiks tuua palju näiteid, kuid küsimus on selles, mida me siis ette võtame selleks, et kaitsta Euroopa majandust spekuleerijate eest kes tuginevad sellistel vääradel reitingutel, meil on vaja kahte tasandit, meil peab olema konkurentsivõimeline Euroopa reitinguagentuur ja teisalt on meil vaja usaldusväärset raamistikku, milles reitinguagentuurid peaksid tegutsema, tuleb tagada läbipaistvus ja standardid reitingute andmisel teatud ajaperioodil ja tuleb jälgida mõjusid turgudele ja reitingute mõju aja jooksul, arvestades nende korrektsust ja usaldusväärsust. järgmine kõneleja, härra Imbra Asas, üks minut palun. Gerbiamas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbiami kolegos. austatud volinik, austatud kolleegid kriisi mõjudest lähtuvalt võib äh, reitinguagentuure käsitleda kui üksuseid, mis on panustanud kriisi. mitte keegi ei vastuta nende hinnangute tulemuste eest, kuigi need mõjutavad olulisel määral üldist olukorda ning ka laenusuutlikkust. me mõistame, et on vajalik taastada usaldus turgudel. ning komisjon on välja tulnud uute eeskirjadega reitingute osas. see uus mone-, menetlus toob kaasa parema järelevalve, suurema vastutuse, aga me peame lähemalt analüüsima seda sektorit peab tagama, et teostatakse agentuuride üle korralikku järelevalvet ning neid peab ka karistama, kui nad korralikult ei käitu. reitingute kasutajaid peab samuti kaitsma paremini ning me peaksime julgustama ka konkurentsi sellel turul. nüüd siis vaba mikrofon, nagu te teate, igal kõnelejal on vaid üks minut ning esimene kõneleja, härra Karas, palun. ent, ki härra president, Moodi eilne otsus, mis on täiesti mõistetamatu, näitab, milline võim on reitinguagentuuridel ja kui väike on nende tegevuse läbipaistvus. iga reitinguagentuur tuleb registreerida, nende tegevust ja otsustusalust tuleb kontrollida. meil on tarvis tagada reitinguagentuuride tegevuse sõltumatus. me peame välistama kõik huvide konfliktid ja ühildamatused, meil on tarvis eh, tagada otsustusprotsessi läbipaistvus. me peame esitatud hinnangu juurde lisama teise hinnangu selleks, et äh, saavutada tõepoolest adekvaatne hinnang ja seda saab teha selline fondina toimiv Euroopa reitinguagentuur, millele siin juba viidati, tänan. aitäh, härra Kutas, palun suur tänu, härra president. reitinguagentuuride tegevus on praeguse finantskriisi taga ja lisaks ei ole nad kriisi leevendanud. määruse eesmärgiks oli reguleerida agentuuride tegevust. kõik reitinguagentuurid, mis tegutsevad Euroopa Liidus, peavad kinni pidama teatud reeglitest tuleb vältida huvide konflikti, tuleb tagada suurem läbipaistvus ja eelkõige ei tohi, ei lubada enam oligopoolset olukorda, ei ole normaalne, et turgusid mõjutavad ainult kolm suurt reitinguagentuuri, mis on Ameerika agentuurid. kui riik on sattunud pankrotiolukorda, ei ole normaalne, et ta ei suuda enam saada laenu seoses reitinguagentuuride tegevusega. Möltser. lugupeetud härra volinik, me kõik teame, et on täiesti absurdne, kui kaks äh, Ameerika Ühendriikide ja äh, Ühendkuningriigi Äh, eraõiguslikud reitinguagentuurid hindavad Euroopa Liidu liikmesriikide äh, majandusliku olukorra üle ja andke andeks, niipea kui euro oli suutnud ennast vähegi juba öö, ähm, öö, äh, oma seisu parandada, tuli järgmine hoop, järjekordne eraõigusliku reitinguagentuuri hinnang, ameeriklaste hinnang Euroopa tegevusele. me meie peame sellega nüüd, meie väärtpaberite emitendid peame niisugused hinnangud nüüd oma tasku arvelt kinni maksma. seetõttu on käes ülim aeg, et reitinguagentuuridel võetaks natist kinni ja selleks, et nad ei õnnestuks tulevikus Euroopa Liidu liikmesriikide majandust mõjutada. suur aitäh! contextul crizei proua Basescu, praeguse konteksti kontekstis on reitinguagentuuride tegevus leidnud järjest enam kriitikat, kuna nad ei ole suutnud objektiivselt hinnata teatud ettevõtete, isegi teatud riikide riski. hinnangud on sageli antud vara ja see on endaga kaasa toonud teatud riigireitingute alast, alanemise ning süvendanud kriisi. reitinguagentuuride turul puudub konkurents, sest ainult kolm Ameerika agentuuri kon-, omavad kontrolli turu üle. seega ma toetan härra Barroso ettepanekut luua Euroopa agentuur. eelmisel nädalal, nagu te teate, üks nendest kolmest agentuurist muutis Saksamaa reitingut lubamatul viisil Euroopa Liit peaks tagama, et tulevikus reitinguagentuuride tegevust reguleeritaks paremini. suur tänu nüüd, härra Strejček. Eh, pane předsedající, pane komisaři, eh, já tady dnes odpoledne velmi peč-. austatud volinik aitäh, et tulite te siia täna pärastlõunal, kuulan vägagi huviga seda arutelu reitinguagentuuride kohta ning äh, kindlasti ma neid ei poolda. aga samas ma ei arva, et äh, tegemist oleks monopoolse või oligopoolse olukorraga nende agentuuride turul. aga mitte ükski sõnavõtja ei rääkinud äh, suurtest ei rääkinud nende agentuuride päritolust. kuidas on võimalik, et äh, ja, ja äh, riikide võlaväärtpaberite olukorrast, kuidas on võimalik, et äh, mitmed riigid on niivõrd suures laenus? riigid on võtnud meetmeid, mitmed meetmed on suunatud turgude vastu ning võib-olla selles seisnebki lahendus meie probleemidele ning oleks vähem probleeme agentuuridega proua Komi, palun. aitäh, härra president, austatud volinik, suur tänu, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. see arutelu leiab ära aset pärast seda, kui Kreeka hinnet on alandatud juba ma ei tea, mitmendat korda palju on räägitud nendest agentuuridest, mis on äh, peaaegu institutsioonideks muutunud, sest nende roll meie majandussüsteemis on niivõrd oluline. Nad on äh, majandusarutelu keskmeks, sest nad mängivad olulist rolli praeguses eurokriisis ning majandussüsteem ei saa toimida, kui äh, sedasorti ettevõtted ei saa kontrollida avalikku arvepidamist ning äh, väljakutseks on see, et nende tegevus oleks võimalikult läbipaistev ning reeglitest kinna, kinnipidav. aga kui nad sooritavad vead, siis äh, võib see olla tõsiste tagajärgedega mõnele ettevõttele ning võib ta kaasa tuua uusi kriise. ma arvan, et me ei peaks mitte riigistama agentuure, vaid tagama, et leiame kuldse kesktee nende agentuuride sõltumatuse ning nende vastutuse ees, vali-, vastutuse vahel valitsuste ees. sedasorti tasakaalukas lahendus oleks parim kindlasti. suur tänu ning lõpuks härra Nik-, Papa-Nikolau. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πράγματι εγείρει πολλά ερωτηματικά η χθεσινή υποβάθμιση. Suur tänu. Eilne Kreeka reitingu alandamine Moody'se poolt tõstatab mitmeid küsimusi, mida mainisid ka kolleegid USA-s on üritatud mõista raamistikku, mille ulatuses need agentuurid to-, töötavad, et kas see toimib hästi ja kas ta on läbipaistev. enamik nendest reitingutest ei ole õigustatud ning äh, seaduste kohaselt ei ole reitingud äh, vastutavad rahaliste kaotuste eest, mis on kaasa toonud nende reitingud. seega ei ole piire spekulatsioonile ning on tekkinud olukord, kus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on kaasatud sellesse seiklusesse, aga vaba majandus ei tähenda džungliseadust. see ei tähenda, et me mitte mingil määral ei piiraks nende tegevust. me peame seadusandlusega tegelema, peame seaduse koostama ning äh, me, nagu volinik ütles, meil on vaja rohkem agentuure konkurentsivõimelisel turul. austatud volinik, sõna on teil, te kuulsite küsimusi ning vastate, vastake palun. Merci, monsieur le president et merci à chaque aitäh, härra president, suur tänu kõigile nende äärmiselt huvitavate sõnavõttude eest ma ei käsitleks enam agentuuride rolli ning nende reitingute olulisust, proua Komi seda just mainis. teine märkus, mille tahaksin teha seoses härra Papa-Nikolase ning härra Strežeki sõnavõttudega, me peame tõhustama agentuuride toimimist, nad peavad olema läbipaistvad ning äh, nende reitingud usaldusväärsed ja objektiivsed. me peame selle eesmärgi saavutama, aga samas see ei välista seda, et äh, ettevõtted, sealhulgas finantsettevõtted, hästi tagavad äh, järelevalve ning kriisiohjesüsteemide toimimise, see on ka osa komisjoni ettepanekust ning see ei välista ka seda, et liikmesriigid äh, peaksid hästi oma majandust haldama ning oma avalikku rahandust kontrolli all hoidma. nüüd siis veel reitinguagentuuride juurde tagasi. määruse muudatusettepanek on midagi, mille peaks kiiresti vastu võtma selleks, et tagada, et nende järelevalvet teostab esma paremini ning äh, tahaksin parandada seda, mis te siin ütlesite, ei Keskpank ega ka komisjon ei äh, teosta järelevalvet agentuuride üle. me tahtsime ning see on loogiline, et see uus äh, asutus, ESMA, mis on sõltumatu, täidab seda rolli, selleks, et tagada suurem läbipaistvus ning järelevalve turgudel, nagu härra Krints õigesti ütles, siis seda läbipaistvust oli vaja, arvestades äh, viimase paari aasta sündmusi. aga nagu ma oma sõnavõtu alguses ütlesin, siis need ettepanekud ning ka olemasolevad määrustikud, härra Kutas mainis seda, mida peab ellu rakendama korrektselt enne aasta lõppu ta on jõustatav detsembrist kaks tuhat kümme ning äh, meie ettepanekud ei käsitle mitte kõiki teemasid. näiteks mõningaid küsimusi ei käsitletud üksikasjalikult, sisuliselt. mitmekesistamine, suurem konkurents, proua Swinburne ning härra Sikuna tuletasid meelde, et on vaja, et äh, agentuuride turg ei oleks kontsentreeritud liialt maksja emitendi mudel, mida härra Svinki Kolt mainis ja mis on praegu laialt levinud, kas see on hea ning jätkusuutlik süsteem, härra Karas samuti tõstatas selle küsimuse. me peame seda küsimust lähemalt uurima, hinnates eeskirju, mis on uues määrustikus, mis jõustub detsembrikuus, sest me kavatsesime just nimelt piirata huvide konflikti kas äh, sellest määrustikust piisab. peame uurima lähemalt seda härra Kiigoldi mainitud maksja emitendi süsteemi. kolmas küsimus. Euroopa ning siseriiklikud seadusandlused, kas nad ei põhine mitte liialt äh, reitinguagentuuride reitingutel ning lõpuks proua Basescu tõstatas selle küsimuse eriline metodoloogia, mis on seotud äh, riiklike võlaväärtpaberitega, ka seda peame lähemalt uurima. tahaksin tänada härra Antonas Žespreledood tema toetuse eest äh, kiirele kokkuleppele järelevalvepaketi osas. see on üks oluline meede, sest esma jaoks on meil seda vaja, selleks, et ta saaks teostada järelevalvet ja mitte ainult selleks. ning meil on vaja struktuursemat rea-, vastust, seega seetõttu uurime lähemalt kõiki küsimusi, mida mainisin ning lisan, et äh, sõltumatus, mida Sharon Paul mainis, mainis ning ka mina soovin seda, et tagada agentuuride usaldusväärsus, konkurents, turustruktuur, sõltumatud üksused ning Euroopa Agentuur, mis minu arvates on vägagi õigustatud nõue selleks, et tegeleda riiklike võlaväärtpaberite probleemiga. kõik see on vajalik. ma ei maininud selle asutuse staatust, kas ta saab olema eraõiguslik, avalik eraõiguslik või nagu härra Kriins mainis, sihtasutus, mis on huvitav ettepanek, ka seda küsimust käsitleme järgnevatel nädalatel lähemalt. mitmed teist, proua Pous ning härra proua Podimata mainisid hiljutist Kreeka reitingu alandamist. mina volinikuna ei kavatse kommenteerida üksikasjalikult igast äh, reitingut, see võtaks liialt aega, see ei ole ka minu roll. me ei tohi kindlasti üritada mõjutada reitingute usaldusväärsust aga sellest hoolimata, nagu Olli Rehn, mu kolleeg, täna hommikul siin ütles, võin öelda, et mind üllatas see asjaolu, härra Boltser samuti oli üllatunud, mind üllatas just nimelt äh, selle reitingu alandamise ajastus. see leidis aset eile. me teame väga hästi ning peame seda selgelt ütlema, et Kreeka on teinud suuri jõupingutusi selleks, et parandada oma avaliku rahanduse olukorda ning taastada tugev majanduskasv. komisjon usaldab täiel määral neid püüdlusi, need ei ole lihtsad, aga on vajalikud ning neid peab tunnustama. Kreeka ei ole kusjuures üksi selles olukorras, ta, teda toetavad solidaarselt teised liikmesriigid, komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond ning liikmesriikide valitsus ja riigijuhid on üles näidanud seda solidaarsust ning see jätkub. ka igasugused vastuväited seoses metodoloogiaga ja muu kriitika, kõik see julgustab mind reformimise tööl me oleme seda juba alustanud, nagu ma mainisin, teise juuni teatises ning täpsustan, et hiljemalt teeme õigusloomelisi ettepanekuid aasta lõpus või siis järgmise aasta alguses. härra Kluter, te tuletasite ka meelde, et kui me sellest räägime, siis äh, ei räägi me mitte ainult reitinguagentuuridest me peame mõistma neid vahendeid, mida peame parandama, mille läbipaistvust, usaldusväärsust ja mitmekesisust suurendama ning äh, see kõik paigutub üldisemasse, laiemasse struktuuri, milleks on tõhus järelevalve ning loomulikult ei tohi unustada kriisi õppetunde, mis ei ole lõppunud, lõppenud kõik need õppetunnid on arvesse võetud, mitte ükski turuosaline, mitte üks turg, mitte üks territoorium, mitte üks toode ei tohi jääda välja meie tõhusa järelevalve ning regulatsiooni alt. nii et äh, kõik need eesmärgid, mille komisjon tõi välja teisel juunil ja mida toetas Luksemburgi ministrite nõukogu paar päeva tagasi ning äh, mida toetab ka ülemkogu daamid ja härrad, võite usaldada mind, et selles osas teen üksikasjalikud ja ükshaaval järgmise aasta alguseks ettepanekuid selleks, et täita lubadused, mis me oleme teinud Euroopa tasandil ning äh, seda kooskõlas teiste suur üksustega, eelkõige just USA-ga, selleks et äh, õppida kõik õppetunnid sellest kriisist tarbijate ning ettevõtete jaoks, suur tänu! suur tänu, volinik Barnier, lugupeetud kolleegid. arutelu reitinguagentuuride teemal on lõppenud. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on härra Klintsi raport teemal väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine ma näen, et meie raportöör on siin kohal, nii et teil on sõna neljaks minutiks. härra äh, president, härra komisjon. härra president, härra volinik, kui ma räägin veidi